votes. Περνάμε στις επεξηγήσεις ψήφου. Hääletuste selgitused, ähm, daamid ja härrad. Kõigepealt 2011. aasta eelarve. Üks minut. Kolleegid, oodake, meil on vaja väga palju äh, selgitusi anda ja seetõttu ähm, panen kõigile südamele, et rääkida saab täpselt ühe minuti, siis teid katkestatakse. see kõlab rangelt, aga midagi ei ole parata. härra Fox, teil on üks minut, alustage. suur aitäh, härra president. ma tahan äh, selgitada, miks hääletasin ma vastu kahe tuhande üheteistkümnenda aasta eelarvealasele raportile, ma hääletasin sellele vastu sellepärast, et praegu valitseb kärpeajastu ähm, ja Euroopa Liit peaks samuti püksirihma pingutama. see tähendab seda, et meil tuleks äh, oma kulusid vähendada ja kindlasti mitte suurendada. minu seisukohast on häbiväärne, et komisjon ütles alguses, tegi ettepaneku kuueprotsendiliseks eelarve suurendamiseks ja et parlament seda toetas David Cameron, äh, minu peaminister, on teinud väga head tööd, ta on äh, jõustanud selle, et eelarve suurenes vaid kahe koma üheksa protsendi võrra, see oli isegi kompromiss ja tegelikult mitte äh, selline kompromiss, mis Briti konservatiividele väga meeldiks. ja seetõttu ma hääletasin uhkusega vastu sellele, kuidas Euroopa Liit äh, pille peal aristab. proua Pietikainen, üks minut lugupeetud president, minu meelest on tähendusväärne, et Euroopa Parlamendil on nüüd esimest korda võimalus kiita heaks kogu eelarve ning minu meelest peaks parlament järgmistes küsimustes arutama seda, et Euroopa Euroopa Liidu raha lisandub sellele, mida liikmesriigid äh, ise teevad ning et samuti tuleb äh, Äh, toetada just äh, nimelt äh, tõhusat tegutsemist ja seda, et täidetakse Euroopa Liidu kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia eesmärke ning samuti püüeldaks rohelise majanduse poole, süsinikuvaba majanduse poole, aitäh! suur aitäh äh,, härra president. nii nagu ütles juba härra Fox, nii arvan ka mina seda, mida paljud teised Briti konservatiivid. kärpemeetmete ajastul kärbivad ju kõikjal valitsused oma eelarvet, mitte ainult Euroopas, vaid kogu maailmas ja seetõttu on äh, hämmastav jultumus meil siin öelda, et maksumaksja peab meile rohkem raha andma. kindlasti on äh, praegu sobiv aeg äh, pingutada püksirihma ja selleks, et näidata mingisugust head eeskuju, oleksime me pidanud taotlema eelarve külmutamist või isegi eelarve vähendamist, kindlasti mitte suurendamist, et maksumaksja ükskõik kus Euroopa otsas võiks poliitikuid võtta tõsiselt ja mõista, et meiegi jagame nende valu aga nüüd jääb mulje, et me oleme valitud eliit, kes ei saa aru nendest inimestest, kes meid valinud on, aitäh! aitäh ka teile! Jõtšejevska raporti kohta proua Matera üks minut, kuid teda ei ole siin suur aitäh! eelarve on küsimus, mida arutavad nõukogu ja parlament ja mille arutamisel tuleb üles näidata koostöövaimu ja solidaarsust. seda peavad üles näitama need kaks institutsiooni, kes on eelarvepädevad ning kahe tuhande üheteistkümnenda aasta eelarve arutelu ei toimunud usalduse kasvatamise vaimus. ma panen südamele nii komisjonile kui nõukogule, et nad peavad austama Euroopa Parlamendi uusi volitusi, sest meil on nüüd täielik eelarvepädevus ning äh, eelarvepädevus on suveräänne pädevus. suur aitäh, härra Hälen, üks minut. Whether... lugupeetud president, eile ma mõtlesin, kas ma olen sattunud äh, ajalaevaga tagasi aastas, aastatesse tuhat üheks-, seitsmekümnendatesse, nüüd ma mõtlen, et kas oleme ajas tagasi sõitnud isegi kakssada viiskümmend aastat. Thomas Jefferson on öelnud, et äh, valitsus on kodaniku silma alt äh, siiski nii palju väljas, et tal on loomupärane kalduvus äh, sisemisele korruptsioonile, see on täiesti selge, selgelt õige kirjeldus, võttes arvesse seda, et meie oleme siia otse valitud kahekümne seitsmest liikmesriigist, kes kõik peavad oma eelarvet kärpima, kuid meie ainult äh, kulutame rohkem. nii juhtubki, kui tegelikult ei ole mingit äh, seost äh, maksust, maksude mm, kogumise ja kulutamise eest vastutavate osapoolte vahel. mitte mingil moel ei ole meil võimalik oma eelarvet ähm, kohandada avalikkuse ootustega, kui me ei suuda oma eelarvet vastu võtta vastavalt sellele, mida teevad liikmesriigid, kes oma tegevust peavad kogu aeg õigustama. aitäh, sõna saab äh, proua Muscardini üheks äh, minutiks ja nüüd oleme jõudnud reitinguagentuurideni. lugupeetud president, meie toetame neid sätteid, mis äh, Koosesi raportis on ette nähtud ja me täname raportööri. me ütleme talle ka, et äh, meie arvates peaks äh, see raport tooma kaasa selle, et reitinguagentuure paremini kontrollitakse, et näidatakse üles suuremat distsiplineeritust ja liigutakse eemale sellest olukorrast, mis meil minevikus on olnud. me oleme ju näinud et äh, finantssüsteemid on et neil ei ole läinud hästi, et maksumaksja on pidanud nende ebaõnnestumiste, ebaõnnestumiste eest maksma. Äh, finantsinstitutsioone tuleb rohkem kontrollida ning äh, reitinguagentuurid on kaasaegse finantssüsteemi osaks ja väga oluliseks osaks, nii et suur aitäh teile, härra raportöör! härra Jaa, üheks minutiks suur aitäh, president! küsida tuleb seda, kes neid äh, järelevalveasutusi kontrollima hakkab. peab ju olema mingisugune ametlik äh, menetlus. ametlik menetlus on olemas isegi siis, kui toimub jalgpallimatš, kuidas siis äh, nende institutsioonide puhul seda ei ole? tuleb vaadata, milline on krediidikõlbulikkus, kuidas pankasid kontrollitakse ja äh, ka liikmesriiki tuleb kontrollida, liikmesriikidele annab reitingu reitinguagentuur, kuid praegu on tegemist monopoliga. kui neid ennast, kui neid agentuure endid kontrollida ei saa, siis on nad justkui suveräänsed äh, eraldiseisvad institutsioonid, kuid nii see öelda, nii see olla ei saa, sest tegelikult algab ju ka piibel ähm, sellega, et öeldakse, mina olen sinu jumal, sul ei või olla teist jumalat minu kõrval reitinguagentuur ei saa ennast äh, tõsta sellisele tasemele ja Euroopa Parlament peaks seetõttu endalt tõsiselt küsima, milliseid meetmeid vastu võtta. proua Mateera üheks minutiks. suur aitäh! kahe tuhande üheteistkümnenda aasta äh, komisjoni tööprogrammi tutvustamise raport võtab äh, kokku uued menetlused ja räägib ka sellest, et Euroopa Parlamendil on nüüd täielik eelarvepädevus ja tegelikult tähendab see uus pädevus seda, et nii parlament kui nõukogu on pidanud äh, tooma ohvreid, aga õnneks äh, ei ole meil siiski olnud vaja olnud valida äh, seda ühte kaheteistkümnendikku igaks kuuks järgmisel aastal ja seetõttu võib Euroopa Parlament öelda, et me oleme tulemusega rahul kuid äh, siiski on läbi kukkunud ITRE programm ning äh, peale selle on tegelikult äh, kodanikud ja ka rahvusvahelised üksused ja organisatsioonid kaotanud usu Euroopa Liitu. selleks, et me suudaksime rahastada neid programme, mis on ette nähtud Lissaboni lepinguga või rahastada oma uusi kohustusi, on ju vaja, et esimesest jaanuarist oleks selleks leitud ka raha. aitäh, me jõuame nüüd Weisgerberi raportini ja sõna saab äh, härra Kirillov üheks minutiks. suur aitäh! see, et meil on vaja meter-, metroloogia-alaseid instrumente ajakohastada ja vastavalt sellele ajakohastada ka erinevaid õigusakte, ähm, veenab mind selles, et proua Weisgerbergi Weisgerberi raport on esimene samm äh, metroloogiaalase reformi suunas. on täiesti kindel, et meil on vaja leida nii vajalikku aega kui raha, seda peavad leidma kõik liikmesriigid, hindamaks, mida toob kaasa see uus õigusakt nende riikide õigusloomele ja igapäevaelule me leiame, et uued direktiivid, uued õigusaktid peavad kindlasti olema kooskõlas metroloogiaalaste tänapäevaste nõudmistega, muidugi tuleb õigusakte samas ka lihtsustada, nagu me ju üldiselt taotleme, nii et ma loodan, et me saavutame hea tulemuse, aitäh! proua Rauda, üheks minutiks Lamassuuri raporti kohta, palun kas proua Roodat ei ole, härra Mastella sellisel juhul üheks minutiks? Il trattato di Lisbona introdotto una fondamentali äh, suur aitäh, härra president! Lissaboni leping on toonud kaasa uuendused, mis puudutab Euroopa Liidu toimimist, sest meile antakse äh, instrumendid, äh, et me saame toetada kodanikualgatusi. kodanikualgatus toobki rahvusülese demokraatia uuele tasemele ja Euroopa Liidust saab kõikide kodanike jaoks osalusdemokraatia võimalus, nii et nad saavad otse pöörduda komisjoni poole ning komisjon peab võtma õiguslikke algatusi vastavalt kodanike soovidele. seetõttu toetame seda ettepanekut, ma arvan, et on oluline, et kodanikel on võimalus olla kaasatud otsuste eh, langetamisse, see toetab institutsioone ning toob Euroopa Liidu oma kodanikule lähemale, aitäh! proua Bilbao üheks minutiks proua Bilbao ei ole saalis. härra Junkeras üheks minutiks, palun. aitäh, tahaksin öelda, et ma olen rahul sellega, et kodanikualgatuse raport vastu võeti, olin selle variraportööriks tahaksin aga öelda, et see koda ei ole võtnud vastu kahte olulist küsimust me ei rääkinud noortest inimestest, kes on täna kuueteistaastased ja ei ole täna äh, nende jaoks võimalik kodanikualgatusse äh, allkirja anda ja äh, samamoodi ka Lissaboni lepingu alusel me ei saa neid inimesi sedasi diskrimineerida. aitäh, härra Rodolf, üheks minutiks mina hääletasin kodanikualgatuse poolt, sellepärast et see võimaldab kodanikel osaleda paremini ja muudab äh, Euroopa Liidu kodanikule kättesaadavaks, Euroopa Parlamendis oleme püüdnud luua tingimused, mis oleksid võrdsed ja aitaksid muuta selle algatuse kodanikusõbralikuks, sõltumata sellest, millises liikmesriigis seda algatust ei esitatakse ja äh, üks neljandiku liikmesriikidest peavad olema esindatud ja miinimumarv peab olema vastatud äh, liikmesriikide esindatusega äh, Euroopa Parlamendis. Need tingimused on meie arvates väga olulised selleks, et tagada, et kodanikualgatus oleks äh, legitiimne ja seda peetakse tõsiseks demokraatia edendamise vahendiks. suur tänu, härra president! härra Takola, üheks minutiks, palun. austatud president tahtsin äh, öelda omalt poolt paar sõna kodanikualgatuse kohta. Lissaboni leping tõi meile sellise uue algatuse, uue töövahendi, mis kutsub äh, kodanikke üles demokraatlikus protsessis osalema. kui kodanikud alla kirjutavad mingisugusele leppele, äh, siis komisjon peab algatuse tegema ja käsitlema seda, aga sellest, aga see on ka kõik, see on väga hea algatus, aga me peaksime mõtlema, kuidas seda edasi arendada kodanikud peavad osalema demokraatlikus tööprotsessis, ennekõike läbi valimiste loomulikult, ja me võiksime äh, seda kasutada ära selleks, et kodanikele olulisi küsimusi äh, edendada võib-olla see uus algatus küll pisut muudab kodanikke aktiivsemaks, kuid mina isiklikult leian, et olukord võib viia selleni, et komisjon lihtsalt vastab kodanikele, aga mitte mingeid konkreetseid arenguid ei ole näha, me peaksime tõsiselt järele mõtlema, kuidas me tõeliselt äh, aitaksime kaasa sellele, et kodanikud osaleksid poliitilises protsessis no.. härra Lökekaard. Äh, äh, suur tänu ja lisanduseks sellele, mis on juba öeldud, vasakute, vasakpoolsete poolt väga olulise algatusega on tegemist, aga tegemist on ka eksperimendiga. see eksperiment tähendab seda, et me peame tähelepanelikult jälgima, kuidas see algatus käivitub, nii et äh, me näeksime, kas tõesti see algatus on kodanike algatus või hakatakse seda ära kasutama teiste huvide edendamiseks. ja meie äh, jaoks on oluline et tõesti kodanikud on need, kes seda algatust esitavad ja isiklikult kasutaksin ma ära isik-, seda võimalust äh, avaldamaks lootust, et tegemist on tulevikule suunatud konstruktiivse algatusega, äh, mida kodanikud ära kasutavad Euroopa arendamiseks, äh, mitte et sellist instrumenti ei kasutata ära kõigi asjade mahategemiseks, nagu tavaliselt. ho seguito con molta attenzione la procedura legislativa per l'iniziativa popolare europea. ma olen jälginud äh, seda õigusloome äh, projekti seoses kodanikualgatuse ettepanekuga ja mul on hea meel, äh, kuidas suhtusid asjasse komisjon ja nõukogu ja seetõttu ma loodan, et kodanikualgatus, võimalus annab inimestele hoogu allkirjade kogumiseks. mis puudutab direktiiviga loomkatsetuste kohta, siis äh, riikideülene initsiatiiv on käiku lastud ja selle liikumise poolt juba allkirju täna kogutakse, nii et loodame, et see initsiatiiv saab kõvema hääle ning öeldakse ei loomkatsetustele, sellepärast et tegemist on julma äh, praktikaga ja ka teadlased on tõestanud, et tegelikult alternatiive on teisigi, nii et äh, loomade katsetamine tuleks keelustada härra Fox minutiks, palun. härra president, mina usun, et kodanikualgatus võiks olla väga kasulik initsiatiiv, sellepärast et see lubab kodanikel otse komisjoniga rääkida. ent küsimus on siiski, kuidas komisjon reageerib ettepanekutele, mis komisjonile ei ole meelepärased. sellepärast, et mulle tundub, et võib olla terve hulk initsiatiive, kus komisjoni palat-, palutakse astuda samm edasi, liikuda rohkem Euroopa meelsuse poole ja komisjon võib olla väga entusiastlik nendes küsimustes, aga mida teeb komisjon siis, kui kodanikud nõuavad vähem Euroopat, eh, kui nad nõuavad, et Euroopa institutsioonid raiskaksid vähem raha, või näiteks eh, nõuaksid, eh, et kunagi ei saa olema Euroopa Liidu maksu. kuidas komisjon reageeriks sellistele kodanikualgatustele? kas nad lükkaksid tagasi need algatused või vastu, vastatakse ainult nendele algatustele, mis on komisjonile meelepärased, aitäh? härra Kelly üheks minutiks, palun. aitäh, härra president. mul oli väga hea meel, hääletasin kodanikualgatuse poole, poolt ja ma arvan, et raportöör on väga hea tööga hakkama saanud ning teinud seda meie kodaniku kaitseks. Äh, Lissaboni leping võeti, hääletati mm, Iirimaal aasta tagasi. tänu äh, raportööri tegevusele on läinud käiku äh, väga hea algatus ja väga hea on see, et kodanikualgatuse protsessi algatajaks saavad olla inimesed seitsmest liikmesriigist, äh, mis tähendab seda, et kodanike mured tuuakse mm, uuele tasemele ja ma tahaksin lõpetada vana Iiri ütlusega, et hea algus on juba pool asja, aitäh uh,! proua Sinkler uh, härra president, tõesti, tegemist on uh, demokraatia häbiplekiga, uh, paistab, et me ei taha kuulata, mida Euroopa rahvas mõtleb, me ei tahtnud seda teha enne seda, kui Lissaboni lepe vastu võeti juba. vastata härra Foxile, tegelikult komisjon võib otsustada, et tegemist ei ole sobiva algatusega. tegelikult ei ole komisjonil mitte mingisugust kohustust, nad võivad lihtsalt kõrvale heita kogu selle algatuse ettepaneku ja taotluse ja jällegi me näeme, et Euroopa Liit ei võta arvesse Euroopa rahva soove. jumala eest, kuulake, mida rahvas ütleb, sellepärast et nemad ei taha seda ometi. Περνάμε τώρα στην παρουσία του προγράμματος εργασίας επιτροπής για το 2000 ja lähme edasi oma päevakorraga ja tegemist on nüüd siis komisjoni kahe tuhande üheteistkümnenda aasta tööprogrammiga, härra Higins, palun. aitäh, härra president, mina äh, tervitan komisjoni tööprogrammi kahe tuhande üheteistkümnendaks aastaks. finantskriis on meie jaoks suureks väljakutseks ja me peame tegi-, tegelema selle küsimusega. soovin komisjonile jõudu oma eesmärkide saavutamiseks, mis on tööprogrammis paika pandud Euroopa seisukohast meie integreerituse ja ühtekuuluvuse ja terviklikkuse seisukohust on väga oluline näidata üles solidaarsust, meil peab olema ühine, ühisvaluuta ja me peame andma kõik selleks, et ühisvaluutat kaitsta. mis puudutab töökohti ja meie majandust, siis ma tervitan seda, et kahe tuhande üheteistkümnenda aasta jaanuaris võtab komisjon vastu oma iga aast-, esimese iga-aastase kasvus ülevaate, kus analüüsitakse Euroopa majanduse seisukohta ja sealhulgas ka kõrvalekaldeid ja süsteemset riski see on üheks alustalaks äh, nutika ja jätkusuutliku majanduse äh, ülesehitamiseks. meie oleme äh, suur ühendus, me peame ennast maailma tasandil, maailma areenil edasi suruma ja soovin komisjonile edu selle ülesande täitmisel. ja härra Klaas. härra Klaas. Ik heb omwille van tal van redenen tegengestemd, maar de meest merkwaardige paragraaf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 om gebruik te maken van het momentum zogezegd in het uitbreidingsproces. mag ik vernemen welk momentum? heeft men het dan over de voortdurende provocaties van turkije of de massale schendingen van de mensenrechten in dat land om maar te zwijgen over de altijd maar verdergaande islamisering? dank u. Thank you. Uh, περνάμε τώρα στο μέλλον της στρατηγικής uh, σχέσης Αφρικής-Ευρωπαϊκής uh, Ένωσης suur tänu, härra Klaas! Er härra Klaas uuesti. Äh, suur tänu, härra president. selles resolutsioonis on paar positiivset asjaolu, nagu näiteks äh, Mugabe äh, ja kurjategijate hukkamõistmine ja ajude äravool Aafrikast, mida on hukka mõistetud, aga me peame ka mõtlema selle peale, kui oluline on põllumajandusliku suutlikkuse suurendamine. aga see null koma seitse protsenti, mis on siia välja toodud, see on absurdne, miljardid dollarid on juba läinud Aafrikasse ja siiamaani ei ole mitte mingisugust kasu sellest olnud, need on ainult Aafrikat nõrgendanud, ma arvan, et me peaksime äh, andma äh, endast parima selleks, et äh, illegaalne kapitali väljavool äh, Aafrikast peatada ja ka migratsiooniküsimustes ei ole me selliste põhimõtete poolt, nagu siin on välja toodud, hääletamisele vastu. härra Kamal, üks minut, palun. suur tänu, härra president. kui me vaatame nüüd Äh, seda, äh, mis, milline seis on Aafrikas praegusel hetkel, siis loomulikult äh, me tahame aidata Aafrika riike vaesusest välja, aga ma arvan, et me peaksime olema mõistlikumad oma abi osutamise protsessis. kui kuskil on mingisugune katastroof, siis loomulikult on abil äärmiselt oluline tähtsus. see on lühiajaline tähtsus. aga kui me räägime pikaajalisest arengust, siis meie rahad liiguvad sageli valesse kohta. Pole õige, et meie maksi-, maksumaksjad liikmesriikides Euroopa Liidus saadavad raha Aafrika valitsustele, kui tegemist on valitsustega, kes tegelikult ei juhi oma riike korrektselt ja raha ei jõua kunagi nendele, kes seda vajavad. kõige parim mood arengule kaasa aidata on aidata ettevõtjaid vaestes riikides, ettevõtjad saavad omaenda rahva, omaenda inimesed tuua vaesusest välja, avagem oma turud ja suunakem oma abi kaubavahetuse ja arengu edendamisele sel moel. härra Hannan, palun suur tänu, härra president! mitmed selle koja liikmed ja mina osalesime AKV kohtumisel Kinshasas, tegemist on riigiga, kes on ÜRO õnneindeksi osas väga halval kohal ja ainult Zimbabwe on veel halvemal kohal. aga loomulikult Kongo rahvas ei saa öelda, et asjad muutuksid pärast seda, kui valitsus muutub ja valimised muutuvad, sellepärast et valimisi on tegelikult olnud, aga Kongo demokraatlik vabariik Äh, on üheks äh, musternäidiseks äh, Aafrika katastroofist, võib loomulikult kasutada ära kogu kolo-, koloniaalmineviku tragöödia näidet ja loomulikult on nendel ka probleeme loodusvarade ärakasutamisega korruptiivses süsteemis, aga kõige suuremaks probleemi põhjuseks on rahvustunde etnilise ühtsuse puudumine. kui armastate oma riiki, siis makske makse, on, ütles üks äh, loosung äh, Kinshasas, aga keegi ei tee seda ja sellepärast ma seda mainin, sellepärast et äh, Euroopa Nõukogu president on öelnud, et patriotism viib sõjani, mina tahaksin viia tema riiki, kus ei ole mitte mingisugust patriotismi ja vaadake, mis seal toimub. auväärne harv hetk teile, võite selle oma elu lu-, lukku kinni panna, te läksite kõneajast üle, tavaliselt peate sellest väga täpselt kinni, aga sedakorda mitte. õnnitlen teid teinekord kõneajast kinnipidamise puhul, aga täna teil see ei õnnestunud, paraku. ja nüüd äh, kahe tuhande üheteistkümnenda aasta komisjoni äh, tööprogrammi tutvustamise teemal, äh, kes see on? suur tänu, härra president, me kõik teame, et finantskriis on meid kõiki mõjutanud ja seetõttu äh, Euroopa äh, riigi rahad on mõnede riikide jaoks olulisemaks äh, ja pensionifondide seisukoht on, küsimus on ka väga oluline praegusel hetkel, tegemist on küll liikmesriikide pädevusse kuuluva küsimusega, aga siiski Euroopas räägitakse ka sellest teemast ja seetõttu tervitan ma äh, seda, et Euroopa Parlamendi suurimad fraktsioonid toetasid komisjoni tööprogrammi ja äh, selle punkti programmi kolmkümmend, äh, kus on rõhutatud, et riigi pensionite süsteemi samm, esimest sammast tuleks tugevdada, minu koduriik äh, tegi selles suunas olulise sammu eile, võttes vastu sellekohase seaduse rohelised raamatud, valged raamatud ja arutelud sel teemal peaksid kõik toimuma selles vaimus, seetõttu tervitan seda äh, resolutsiooni ja proua Kaali raport, härra Mastella, üks minut. härra president. uus äh, rahvusvaheline arhitektuur äh, meie Euroopa Liidu süsteemis pärast Lissaboni lepingut rõhutab, et me peame austama põhiõigusi tõhusalt, see on üheks eeltingimuseks Euroopa Liidu toimimisele, mina toetan seda raportit, sellepärast et olen veendunud, et meil on vaja Euroopa Liidu siseseid, Euroopa Liidu siseseid poliitikaid inimõiguste kaitse tugevdamiseks, seda tööd tuleb teha süstemaatiliselt ja kõiki, kes rikuvad põhiõiguste põhimõtteid, tuleb äh, karistada. tahaksin äh, juhtida teie tähelepanu sellele, et Lissaboni lepingu jõustumine on, on muutnud õiguslikku olukorda Euroopas, põhiõiguste harta on nüüd aluslepingute üks osa ja me peame looma õige tasakaalu solidaarsuse ja õiguste vahel, seal ka poliitilised, majanduslikud ja kultuurilised õigused äh, ja nii edasi. suur tänu ja härra Andi Nooro, üks minut, palun suur tänu, härra president. otsustasin hääletada proua Kaali raporti poolt. ka minu fraktsioon otsustas seda raportit toetada ja hääletada poolt, mina isiklikult aga hääletasin poolt sellepärast, et olen veendunud, et institutsioonilised aspektid selles raportis on väga olulised, see raport on esitatud ajahetkel, kui me oleme valmis äh, praegusel hetkel Euroopa Parlamendi mõjuvõime Äh, uuesti ümber defineerima. ja nüüd, kus Lissaboni lepe on jõustunud, on äh, see uus institutsiooniline struktuur äärmiselt oluline. meie koda on seda lähenemist äh, toetanud, me oleme jõudnud kompromissideni, mis on võimaldanud meil Lissaboni lepet ellu viia praktiliselt äh, ja see on kõikide äh, institutsioonide huvides. härra Karinovski üheks minutiks. paistab, et teda ei ole, härra Takler. arvoisa puhemies, ensinnäkin haluan onnitella Kinga Kaalia. härra Takula, ma tahaksin õnnitleda äh, Kinga Kaali selle hea raporti üle, mis käsitleb põhiõiguste olukorda Euroopa Liidus, aga tegemist on ainult raportiga, me peame siiski Euroopa Liidu territooriumil veel palju ära tegema. kahjuks kõikide inimeste põhiõigused ei ole praktikas reaalsuseks, ehkki tea-, teoorias me tahame seda toetada. võtame näiteks romide vähemus, kelle põhiõigused igal juhul ei ole alati praktikas reaal, reaalsed. samuti on meil sõnavabadusega probleemi, me täna andsime Sahharovi auhinna äh, Kuuba teisitimõtlejale, härra Varinasele, aga Euroopa sees on meil probleeme, igal pool ei või me veel avalikult oma arvamust avaldada. konkreetseks näiteks võib tuua Euroopa Parlamendi. üks meie kolleegidest käib äh, siin ringi turvameestega, sellepärast et äh, peab kartma omaenda turvalisuse pärast, äh, omaenda elu pärast, me peame võitlema selle nimel, et kõigil Euroopas oleks oma sõnavabadus ja arvamusevabadus tagatud härra Lafanov, üks minut. Äh, proua Alvarov. del governo italiano rappresenti una äh, suur tänu, härra president. Itaalia valitsus äh, on pidevalt vastuolus põhiõiguste hartaga, kui te vaatate Euroopa Liidu või vaatate Itaalia meediaareeni, siis äh, nagu te näete, on mitmeid rikkumisi ja valitsusi valitakse mitmes kohas mittedemokraatlikult, äh, inimesed ei saa oma eelistusi avaldada ja parlamendi toetuse saanud valitsus ei ole rahva meelt mööda, äh, opositsioon hääletab avalikult, kas te võiksite olla äh, äh, vait äh,, kui ma räägin? me räägime siin praegu põhiõigustest, on olnud mitmesuguseid äh, süüdistusi korruptsioonis, äh, häälte ostmise süüdistamisi ja per-, ja kui te nüüd vaatate, mis toimus eile per-, Berlusconi umbusaldushääletuses, siis näete, mis, mis toimub, äh, kohtuotsused langetatakse vaikudes, keegi ei pööra mingisugust tähelepanu Euroopa Parlament. härra president, ma ei saa jätkata sellistes tingimustes oma kõnepidamist, kurdab kõneleja president sekkub, selline äh, müra ei sobi Euroopa Parlamenti, äh, teil ei ole praegu sõnaõigust ja te ei tohi äh, segada teisi kõnelejaid, kellel on praegusel hetkel sõna antud. proua Alvaro, teil on veel võimalus sõna, veel võimalus edasi rääkida. mikrofon, mikrofon. üheksandal novembril Euroopa Parlament tähistas korruptsioonivastase võitluse päeva ja eile Euroopa Parlament algatas esimese äh, päeva äh, korruptsiooni legaliseerimiseks äh, Euroopas ja Itaalia parlamendis. Do you, would you like... Quando il tuo turno parli. Uh, this is, this is, the, this is the last time I'm going to tell you this up there ma ütlen teile kohe, kui te veel korra seis-, äh, sekkute ja segate meie koja tegevust, siis ma palun teil lahkuda selle, sellest kojast ja siit ruumist. kas on selge? lõpetage selline käitumine, proua Alvaro, kas te lõpetasite või on teil vaja veel aega? lõpetasite, suurepärane. Intervento io avrei finito, se qualcuno no... suur tänu. kui teised ei kuulnud, mida ma ütlesin, siis ma kordan loomulikult, aga muidu ma tõesti lõpetasin oma sõnavõtu no, no, eh, here... proua Pietikäinen, palun, teil on sõna. austatud president, Lissaboni leppega lapped vastu võetes, võttes toodi mitmeid uusi teemasid meie Euroopa Liidu pädevusse, põhiõiguste olu, põhiõiguste harta võeti vastu ja nüüd Euroopa, Euroopa institutsioonid peaksid keskenduma sellele, et põhiõiguste üle teostatakse järelevalvet, põhiõigusi edendatakse kõikides Euroopa Liidu poliitikavaldkondades ja kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides võimalikult tõhusalt. selleks, et seda saavutada, on äärmiselt oluline, et üksikisikud ja ka institutsioonid tegutsevad selle nimel, et võrdsusdirektiiv, võrdõiguslikkuse direktiiv, mis praegusel hetkel on jõudnud nõukogu kätte, ka liigub edasi ja me saame selle ellu viia ja saame võtta vastu õiguslikult siduvad põhimõtted diskrimineerimisjuhtumite kohta. ja tahaksin juhtida tähelepanu ka sellele, et äh, lisaks äh, avalikule ja, ja kõigist, kõigi jaoks avalikule tõr-, tõrjumisele on ka vaikimine tõrju-, vaik-, vaikitud, maha vaikitud tõrjumine vanurite suhtes näiteks. Het spreekt voor, voor zich dat ik tegen dit politiek correcte eh, verslag heb gestemd. Als... aitäh, härra president. mina loomulikult hääletasin selle raporti vastu ilmselgelt Flaami ajakirjanikuna minu arust on väga vastuvõtmata, vastuvõtmata, et me räägime rahvuslusest ja ksenofoobiast äh, samades toonides. sest äh, karistusmenetlusi on äh, liikmesriikide vastu võetud, kus riiklikud poliitikad halvatakse, niikaua kuni komisjon otsustab, kuidas karistusmenetlusega edasi minna. see tähendab seda, et liikmesriigid pannakse katseajale, mis minu arust on täiesti vastuvõtmatu, vastuvõetamatu. tulevikus võib kõiki neid initsiatiive komisjoni poolt blokeerida ja see võtab äh, liikmesriikidelt õigused ära. härra Hännon. Georg Orwell kirjutas Newspeakist oma äh, tuhat üheksasada kaheksakümne neljas raamatus ja ta rääkis sõnast äh, vaba. sõna seda vaba saab kasutada ainult siis, kui midagi ei ole, näiteks äh, koer on kirbuvaba ja nii edasi, selline oli tema lähenemine, see on suurepärane näide, mida kogu aeg tuuakse ja praegusel hetkel on just nimelt see, äh, selline areng tulnud vabaduse sõna osas, tavaliselt räägiti varem äh, arvamuse vabadusest, sõnavabadusest, austamise vabadusest, aga nüüd tähendab see otse kui mingisugust soodustust, mul on vabadus kasutada meie sotsiaalkindlustussüsteemi ja nii edasi, see inimõiguste raport on läinud õig-, oma vabaduste kontseptsiooni käsitluselt isikuvabadusele vabaduse tagamiselt otse kui millegi süste-, mingi süsteemi kasutamisele. meil ei ole praegusel hetkel meil inimõiguste kriisi, meil on demokraatia kriis ja kui me oma kui me anname võimu edasi Euroopa tasandile valitud esindajatelt, siis me suurendame ainult seda kriisi. proua Ransuuli, üks minut suur aitäh teile, äh, president, ma palun teie käest ka vabandust selle eest, mida ma ütlesin enne, aga itaallasena tunnen ma, et teatud käitumisviise ei saa lihtsalt äh, aktsepteerida, sest äh, teatud kolleegid võtavad sõna hääletuse ajal lihtsalt selleks, et levitada valesid. Itaalia valitsus hääletas eile, hääletas nimeliselt, see on demokraatlik ja Jouveni äh, raportile, raportiga on nii, et hääletasin poolt. härra Spirilov. lugupeetud president, äh, lugupeetud kolleegid. ka mina olen veendunud selles, et äh, reklaamid on tõesti äärmiselt tähtis osa, sest see õhutab konkurentsi ja ettevõtete vaheline konkurents on ju kasulik, see on kasulik tarbijale ja peale selle on meil nüüd reklaami osas ka palju rangemad reeglid, ka see on oluline, sest reklaam muutub järjest ähm, läbivamaks sektoriks, eriti võttes arvesse kõiki neid uusi tehnoloogiaid, mis nüüd on olemas. tihti kasutavad reklaamitegijad ka delikaatseid isikuandmeid, ilma et nad sellest isegi alati aru saaksid ja loomulikult ma seetõttu pooldan härra Chauvini raportit mulle meeldib ka see, et härra Jouvin on oma raportis eraldi rõhutanud, et mõned rühmad on tundlikumad kui teised, näiteks lapsel puudub suutlikkus kriitiliselt hinnata seda, mida ta näeb ja ta võib langeda reklaami ohvriks. austatud president, reklaam on sageli väga kasulik informatsiooni tarbijatele, kes peavad langetama valikuid ja väga hästi on toimunud isekontroll, oma kontroll eetiliste põhimõtete osas on selge, millise, milline on hea reklaam, aga vi-, viimasel aastal on käitumine siiski tugevasti muutunud negatiivsemaks ja eetilised põhimõtted enam ei toimi, näiteks on lastele suunatud reklaam olnud ja seetõttu me peaksime kindlasti sekkuma. Euroopa Parlamendi poolt peaksime vaatama, kas tõesti on vaja direktiivi võib-olla rangemaks muuta ja uuendada. lugupeetud president reklaam on turumajanduses väga oluline, see annab tarbijatele ka informatsiooni. ma hääletasin äh, härra Chauvini raporti poolt, kuid tegelikult ei pakuta siin äh, välja uut õigusakti ega ei piirata ka näiteks interneti kasutamist reklaamimiseks. meie eesmärk peaks olema vastutustundlik äh, reklaamimine heade tavade, heade tavade äh, vahetamine sellel, äh, selles vallas ning samuti ka delikaatsete isikuandmete kaitse. kutsun ettevõtlussektorit üles äh, täitma oma kohustusi ja võtma selleks ka vabatahtlikke meetmeid selleks, et kaotada varjatud eraelu segav või muul viisil ebaeetiline reklaam ja mis puudutab lapsi, siis ütleksin, et palun lõpetage Spider-manide, ämblikmeeste ja teiste tuntud tegelaste ärakasutamine reklaamis. aitäh, me jõuame härra Bensteni raportini. proua Higins, härra Higins, palun. ma tervitan härra Bensteni raportit ja hääletasin selle poolt ma arvan, et me peame rõhutama seda, kui oluline on energiat alal hoida ja äh, salvestada, sest äh, see aitab kaasa energiatõhususe suurendamisele ja aitab äh, kulutada vähem meie nappe ressursse. me räägime kogu aeg taastuvenergia allikatest, aga tegelikult unustame me tihti selle, et võiks tähelepanu pöörata ka elektri tarbimisele ma hääletasin härra Bensteni raporti poolt, sest ma pean seda tõhusaks raportiks ja ma õnnitlen härra Benstenit ben.. suur aitäh, härra president, meie Itaalia kolleeg muutus siin väga äh, huvitaval kombel äh, agressiivseks. Kalkunis äh, toimus samuti kohtumine, kus tegelikult kliimamuutuste alal midagi kokku leppida ei õnnestunud äh, tänane energiatõhususe raporti vastuvõtmine aga saavutas midagi. me liikusime sammu võrra edasi, sellepärast et energiatõhusus ja energia salvestamine ja säilitamine on tegelikult kõige tõhusam ja kõige parem viis CO2 heitmete vähendamiseks. kuid see, mida on teinud liikmesriigid, on ebapiisav. kui me jätkame nii, nagu me oleme toiminud praegu, siis suudame täita pool kahe tuhande kahekümnenda aasta eesmärgist ja just sellepärast on meil vaja ka energiatõhususe alast siduvat eesmärki. praegu on meil olemas lahendused, plaanid ja eesmärgid, aga nüüd tuleb neid suuta ka kuidagi täita. ma tänan raportööri tema raporti eest, ma leian, et tema töö on suurepärane, aitäh! Ähm, suur aitäh ja sõna saab proua Margu Naite üheks minutiks. suur aitäh teile, härra president! vaus energijos vartojimo veiksmų plano peržiūros tegemist on raportiga, mille on koostanud härra Benson ja see äh, raport käsitleb energiatõhusust, mis on tõepoolest väga oluline teema, mitte ainult majanduslikus mõttes, vaid tõesti ka sellepärast, millised olid Cancuni eesmärgid ja kui palju seal saavutati. energiatõhusus on üks olulisemaid küsimusi, mida energiavaldkonnas äh, lahendada ja energiatõhususe alaste eesmärkide täitmine on üks võimalus, mida liikmesriigid saavad kasutada, et täita teisi energiaalaseid eesmärke. me peame toetama liikmesriikide tööd, me peame leidma selleks, ähm, nende eesmärkide toetamiseks raha, aga selleks peavad Euroopa Komisjon ja Euroopa Liit, Euroopa Liidu liikmesriigid suutma omavahel kokku leppida tegemist on tähtsa teemaga väga mitmete sektorite jaoks, näiteks transport, elamumajandus ja ka paljud teised ja seetõttu võime seda raportit vaadelda ka kui suurepärast dokumenti, kus loetletakse vaja, vaja, vajalikke majandusalaseid meetmeid. austatud president, ka mina hääletasin härra Bensoni energiatõhususe tegevuskava raporti poolt. Euroopa Liidis oleme me pühendunud Euroopa kahe tuhande kahekümnenda strateegiale ja seega selle kaudu ka energiatõhususele, energia kokkuhoiule ja uute energiaallikate käit-, kasutusele võtmisele aga me peame meeles pidama seda, et kui me seame endale selliseid eesmärki, eesmärke, mis on kohustuslikud, siis me peame seda tegema ka praktikas, meil on olnud mitmeid varasemaid häid eesmärke, aga liikmesriigid pole endale pühendunud. kui me räägime energiatõhususest, siis me ei tohiks piirduda mitte ainult Euroopaga, energiatõhususe tegevuskava peaks minema kaugemale ja on selge, et Euroopa energiatõhusus, energia kokkuhoid ei saa olema, ei tohi olla kunagi konkurentsivõime vallas takistuseks meile, me peame olema maailmaturul konkurentsivõimelised ja sellest eest tuleb ka hoolt kanda. aga loomulikult oma kohustustest tuleb kinni pidada, see on selge. Grazie, president! suur aitäh, härra president! mina arvan, et me ei tohiks kliimamuutuste alaste väljakutsete lahendamisega viivitada kliimamuutus on seotud energia kasutamise ja ka energiatõhususega ning Euroopa Liit kindlasti on siin pioneeriks, kasutades selliseid, selliseid tehnoloogiaid, kus energiat kasutatakse vähem. on selge, et energiatõhusus peaks käima käsikäes majanduskasvuga, kui, kui äh, kasvab üks, kasvab ka teine ning lisaks sellele on energiatõhususe alased eesmärgid ja midagi sellist, mis võimaldavad luua uusi töökohti energiatõhususe saavutamine on oluline nii majanduslikus kui keskkonnaalases äh, äh, mõttes ja seetõttu loodan, et Euroopa Komisjon pingutab. proua Piedikann, austatud president, hääletasin siduva ja auahnema äh, lähenemise poolt energiatõhususe tegevuskava küsimuses ja olen väga rahul Euroopa Parlamendi lõpptulemusega, lõppseisukohtadega kliimamuutust ei tohi, ei saa mitte ainult äh, kaotada liikmesriikide äh, abil, meil on vaja praktilisi lahendusi, mis aitavad meile heitmeid vähendada ja üheks äh, vahendiks siin on ka energiatõhususe parandamine, selle saavutamiseks aga on meil vaja laiapõhjalist ja siduvat tegevuskava, kus on kaasatud ka majanduslikud sanktsioonid ja see tegevuskava on äh, hea samm, õige samm õiges suunas. kas aplodeerite mulle või päriselt tahate teha kodukorra, kodukorda puudutava märkuse, kui see tõesti on nii, siis on see tähendusväärne, märkimisväärne, palun, teil on sõna. loomulikult ma plaksutasin teile aga lisaks võib-olla tõesti võtan sõna ka kodukorra küsimuses. siin ei tohi nagu midagi öelda neile, kes sõna võtavad, sest siis arvavad nad kohe, et rünnatakse nende valitsust. meil meil äh, üks äh, kolleeg solvas Itaalia valitsust, aga sellest ei ole midagi, sest teda kaitseb Euroopa Parlament. see on häbiväärne, on häbiväärne, et mõni võtab siin sõna selleks, et äh, solvata omaenda riigi valitsust, mis juhtumisi on ka minu valitsus, see tähendab seda, et kuritarvitatakse hääletuse selgitamise aega. mina igal juhul soovin kaitsta meie legitiimset valitsust. loodetavasti Te olete tänulik selle eest, et ma lasin teil rääkida, kuigi see kodukorda mitte kuidagi ei puudutanud. minu töö ei ole jälgida, mida liik-, äh, mida liikmed siin otsustavad rääkida, minu töö on vaadata ainult seda, et nad ütleksid seda õigel ajal, selle asemel, et üksteist katkestada ja lubage veel märkida, et mõni teeb seda äärmiselt jämedal moel. tänan teid selle eest, et te selle märkuse tegite aga võtke palun arvesse, et kui mina istun siin sellel toolil, siis ma hoolitsen selle eest, et isikud saalis käituksid tsiviliseeritult ja oleksid üksteise vastu viisakalt. viisakad, mida inimesed aga siin ütlevad sisuliselt, on nende asi ja mitte minu asi. härra Kelly, üks minut. aitäh, härra president. mõned märkused minu poolt kliimamuutustest on täna räägitud ainult äh, Äh, selle läbi, et, äh, et tuumaenergia rakendamist on toetatud, aga energiatõhusus kindlasti aitab kliimamuutuste osas äh, midagi ära teha ja seetõttu on mul selle raporti vastuvõtmise mm, üle väga hea mõte. eriti hoones, hoonete soojustus on siinkohal väga tõhus, energiatõhususe küsimus on väga oluline mis puudutab hoonete soojustatust, siis seda, selles osas saaks väga palju ära teha, ka meie selle koja ehitis siin ja ka meie hooned Brüsselis peaksid olema paremini soojustatud. samamoodi transport on oluline küsimus, sellepärast et tootjaid peaks sundima eh, tegema mootoreid ja transpordisektorit energiatõhusamaks Äh, rohelise lipu valdkonnas on näiteks äh, minu koduriigis tehtud ära väga hea töö. Äh, lapsi õpetatakse positiivselt suhtuma energiatõhususe küsimustesse, aitäh. see on hääletusseletuste lõpp, istungi katkestame ja jätkame seda kell kolm.